just about, uh, about can sim simply say uh, the design of the text is of course in ma ütleksin, et äh, see teksti sõnastus on praegu selline, et äh, välkkauplemise tehingud uh, tehingute puhul on öeldud nii, et äh, kui äh, iga päev teed ühe tehingu, maksad rohkem kui siis, kui ainult korra aastas. nüüd äh, on tekkinud omavahendite osas minu meelest arusaamatus selle kohta, mida komisjon on öelnud. komisjon ütles algusest peale, et osa finantstehingu maksust peab läbima Euroopa eelarve ja vahendatakse siis sellega liikmesriikide sissemakseid, mis on RKT põhised sada protsenti äh, tuludest, äh, eelarve tuludest, mille kogub liikmesriik, jäävad nende taskutesse. osa FTT-st lihtsalt äh, kanaliseeritakse läbi Euroopa Liidu eelarve, aga see ei tõsta Euroopa Liidu eelarvet. esimesest jaanuarist näiteks kaks tuhat neliteist, kui see maks peaks jõustuma siis äh, liikmesriigid äh, saavad selle juba ka oma eelarvesse sisse võtta, kaks tuhat kolmteist on ebatõenäoline. mis nüüd puudutab põhimõtteid, emiteerija põhimõtet ja ähm, residentsuse põhimõtet, siis need kriteeriumite nimekiri ähm, äh, on selline, et kriteeriumid on teineteist välistavad, kui esimene kriteerium ei ole täidetud, siis minnakse edasi järgmiste juurde probleem, äh, komisjon on välja pakkunud oma järjekorra, sellel on äh, oma loogika sees, kui komisjon arvab, et, äh, kui liikmesriigid arvavad, et need kriteeriumid peaks olema teistmoodi reastatud, siis nad võivad seda teha, see läheb kõik tõhustatud koostöö alla. ja see võib küll otseselt mõjutada, kui palju raha läheb liikmesriiki. suur tänu, Anni Podimata suur tänu, Sharon. lubage kõigepealt tänada kõiki kolleege tehtud märkuste eest, soovituste eest. vaatamata sellele, et mõned nendest soovitustest tegelikult ei puuduta praegust soovitust. nimelt me keskendume selle soovituse puhul siiski tõhustatud koostöö kasutuselevõttu äh, Äh, aga ma saan aru, et muidugi on väga raske neid kahte asja omavahel lahus hoida, menetlust sisust hoida lahus. kui lubate, teeksin kaks märkust. tulen korra tagasi äh, proua Lulingu nimel tehtud märkuste juurde, mille edastas meile Jean-Paul ma tuletaksin meelde, et nii palju kui puudutab äh, tõustatud koostöö menetluskorda ja selle sisu ja nende lahus hoidmist, siis ma tuletaksin meelde, et niimoodi oleme me sellele asjale lähenenud iga kord, kui meil on tulnud anda oma nõusolek tõustatud koostööle. me tegeleme alati kõigepealt menetlusega me hindame seda, kas tõhustatud koostöö kriteeriumid on täidetud ja siis läheme asja sisu juurde. me mitte kunagi ei aruta neid kahte asja koos üheaegselt. lisaks sellele, mil, mida juba komisjon mainis osalt sisuliselt, ma tahan tänada Emilit põhjenduspunktide osas tehtud ettepanekute eest ka mina tahaksin, et äh, saavutataks konsensus, ma tahaksin võtta need põhjenduspunktidesse sisse, teie ettepanekud. ainus, kus mul on kõhkluseid, on omavahendite küsimus. see äh, teema tekitas eelmistel aruteludel väga tõsiseid probleeme kui me arutasime läbi äh, maikuus komisjoni esialgsele ettepanekule tehtud arvamust ma arvan, et need lahkarvamused ei ole kuhugi kadunud ja ilmselt läheb see asi natukene keeruliseks, kuid tuletaksin siiski meelde, kui oluline on see, et finantstehingu maks tõesti oleks väga laiapõhjaline maks. oluline on äh, see, et me siiski panustaksime ülemaailmse finantstehingu maksu sissetoomisesse jätkuvalt ja ma teeksin nõukogule ja komisjonile ka soovituse arvestada parlamendi ettepanekutega et esialgset ettepanekut äh, veelgi tugevamaks muuta. järgmine küsimus nüüd äh, ettevõtete ümberkolimise mm, probleem. mulle tundub, et need inimesed, kes on alati suhtunud äh, ettevaatlikult finantstehingumaksu, kasutavad äh, seda argumenti tihti ära, aga nüüd äh, pigem äh, hakanud siis kasutama seda territooriumi, väljaspool territooriumi asuvat argumenti. aga see läheb vastu nende loogikale, need inimesed, kes on olnud vastu finantstehingu maksule, sellepärast et nad kardavad, et sellise maksu sissetoomine tähendaks äh, seda, et väga paljud Euroopa institutsioonid äh, lahkuvad Euroopast, kardavad nüüd äh, hoopis seda, et finantstehingumaks äh, tõustatud koostöö alusel kujuneb nii edukaks, et see niinimetatud territooriumi välisus hakkab mõjutama neid liikmesriike, kes jäävad finants, kes otsustavad finantstehingu maksuga mitte liituda Äh, panna sundima neid seda tegema. Äh, ma tõesti loodan, et sellest maksust kujuneb nii tõhusas ja nii vettpidav, et ta äh, tekitab tõsist, tekitab suurt maksutulu, aga et sellega ei kaasne ettevõtete väljakolimise oht. me kindlasti, aga kui me läheme sisuliste arutelude juurde, räägime sellest asjast väga tõsiselt, ootame komisjoni üle vaadatud, üle vaadatud mõjuanalüüsi veel. ma olen veendunud, et kõikide nende küsimustega see maja, mõjuanalüüs ka tegeleb. aga praegu, arvestades kõiki neid arutelusid, on jäänud mulle mulje, et Euroopa Parlament tahaks kinni pidada seisukohast, mida me oleme seni pidanud äh, finantstehingumaksu osas ja et äh, parlament tahab heaks kiita siis äh, tõhustatud koostöö. suur tänu, Sharon! suur tänu, Anni! mul on mõned äh, menetluslikud märkused teha selles küsimuses. kahekümne seitsme, kahekümne kuuendal oktoobril otsustasid äh, meie komisjoni koordinaatorid, et, et komisjon toetab heakskiidumenetluse puhul kiirendatud menetlust selleks, et asi jõuaks juba detsembris sellel aastal täiskokku ning koordinaatorid lisasid ka üleskutse, et koordinaatorid, raportöörid ja variraportöörid äh, pidurdaksid oma fraktsiooni kolleege muudatusettepanekute esitamisest ja äh, oldi nõus sellega, et muudatusettepanekute faasis äh, tehakse tööd ainult inglisekeelsete versioonide põhjal, lihtsalt, et aega kokku hoida. järgmine märkus, muudatusettepanekuid võib esitada ainult äh, põhjenduspunktidesse ehk teisisõnu nendesse punktidesse, mis algavad sõnaga arvestades. Äh, ei saa äh, aga ükskõik mida äh, negatiivset või positiivset omavahel segamini ajada. muudatusettepanekud peavad olema selged. muudatusettepanekud mingil põhjusel, ma ei tea, miks ei, äh, neid ei saa seekord elektrooniliselt äh, esitada, vaid tuleb äh, neid teha käsitsi, nii et andke kolleegidele teada. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümnes november kell seitseteist null null ja jällegi ma tuletan meelde, esitage need inglise keeles ainult järgmise nädala teisipäeval, kahekümnes november seitseteist null null arutelul on kahekümne kaheksandal novembril need muudatusettepanekud, hääletame kahekümne üheksandal ja nagu ma ütlesin, üritame asjaga siis täiskogu ette jõuda detsembris. suur tänu kõigile ja suur tänu Annile. kolleegid, läheme nüüd edasi päevakorraga, mul on väga hea meel tervitada siin päevakorrapunkt number nelja all eh, Toomas Viiserit, kes on eh, Euroopa Statistika Haldamise Nõuandekogu esimees. Eh, ees on siis arvamuste vahetus äh, Ehm, statistika haldamise nõuandekogu neljanda äh, aruande osas, mis on esitatud äh, Euroopa Parlamenti ja arvestades seda, et euroalas statistika mängib siiski teatavat rolli, saali jääb ka kedagi. ja kui te lahkute saalist, siis tehke seda palun äh, vaikselt. I think we were here, yeah. I think we can

okei. Um, Nonii, suur tänu. nüüd on meil siis terve tund aega rääkida statistikast. annan sõna äh, Toomasele. mulle tundub, et aega ma vist ei pea hakkama piirama. Äh, ma tuletan kõigile meelde, et tänane kohtumine kantakse üles, üle internetis, nii et äh, rahvas saab seda kõike kuulata ja vaadata, mis täna siin tehakse. Toomas, palun. suur tänu nagu ma saan aru, et äh, meil on kuni tund aega, äh, mitte ei pea me tervet tundi täis rääkima, ma üritan teha nii lühidalt ja täpselt kui võimalik. tahan teile siis äh, rääkida Euroopa statistika haldamise nõuandekogu neljandast iga-aastasest aruandest. meie nõuandekogu loodi neli aastat tagasi selleks, et anda sõltumatu ülevaade Euroopa statistilisest süsteemist. nagu te juba, proua esinaine, vihjasite, on äh, võib-olla seotud sellega, et asi sai alguse euroalast, aga Äh, peamine eesmärk on siiski mingisugust ülevaadet saada statistika kohta ja selle kohta, kuidas statistikat koostatakse, mis on ju tervele Euroopale äh, elutähtis. ma ei tea, kas te olete lugenud meie aastaaruannet või ei, ega ma ei solvu, kui te seda teinud ei ole. mina omalt poolt olen lugenud aga ära Euroopa Parlamendi ja teie komisjoni raportid meie kohta ja mulle tundub, et äh, me mõtleme täiesti ühes vaimus. üritame leida euroopalikke lahendusi või abistame selles äh, nende äh, probleemide puhul, mis üsna tihti on oma iseloomult jätkuvalt siseriiklikud või isegi veelgi kohalikumad minu igapäevane töö eeldab mul tegutsemist Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi majanduste uurimisega, aga enamus aega läheb seitsmeteistkümne liikmesriigi ehk euroala liikmesriikide äh, statistika kogumisele väga paljud nendest probleemidest, millega me oleme täna silmitsi, sümboolselt vähemalt, eh, on saanud alguse statistikast, sellest, kuidas me neid oleme eh, kogunud, eh, saanud alguse sellest, millised on meie suhted kohalike statistikaametite ja valitsustega. aga ma arvan, et meie süsteem on praegu palju läbipaistvam ja parem kui varem, aga kindlasti me ei ole jõudnud veel sinna faasi, kuhu me tahaksime ma siis nüüd keskenduksin äh, ma keskenduksin vabandust lõpupoole siis nendele päevakajalisematele probleemidele statistika põhimõtteliselt on neutraalne vahend ja statistika peaks olema aluseks äh, headeks poliitilisteks otsusteks, mitte vastupidi, et kõigepealt otsustatakse poliitika osas äh, ära ja siis hakatakse numbritega nihverdama selleks, et äh, tekitada siis ühele või teisele poliitikale mingisugune usaldusväärne alus. Äh, tegemist ei ole sugugi mitte teoreetilise avaldusega, mida ma siin teen, ma olen näinud sellist asja et, päriselus ka selleks, et see eesmärk saavutada, on vaja omavahel ähm, kasutada erinevaid ähm, meetmeid ja allikaid. kõigepealt äh, valitsemistava siin ma räägiksin paarist äh, aspektist kõigepealt professionaalne sõltumatus, see on põhimõte, mis on ki-, sisse kirjutatud Euroopa käitumiskoodeksisse. lisaks sellele oleme me keskendunud ka siseriiklike statistikaametite koordineerivale rollile see võib olla väljastpoolt vaataja jaoks on äh, isegi tavalisem, kui paljud arvavad. me oleme tegelenud ka selliste probleemidega nagu äh, probleemide mittemärkamine, siis äh, seda, et kas ähm, vanemakategooria stat-, kuidas nimetatakse vanema kategooria statistikuid Statikaamet, statistikaameti, statistikaametites ja seda, et millised haldusüksused tegelevad statistika kogumisega, kellega nad on seotud, tavaliselt siis ministeeriumitega. ja tavaliselt on Rahandusministeerium see, kes äh, statistikaga ka tegeleb ja oleme keskendunud ka võrdse juurdepääsu küsimustega statistikale teine teema, millele me oleme keskendunud ja praegu äh, jät-, Ehm, suurenevate ehm, finantsraskuste kontekstis, ehm, millele me oleme keskendunud, on eh, siis ressursside tõhusus. Teid ilmselt ei üllata see, et eh, statistikaametite eh, statistika kogumise võimalused on nii reaalselt kui ka nominaalselt mõnedes liikmesriikides vähenenud kokkuhoiupotentsiaali selles valdkonnas on, kuid äh, seni, nii palju kui mina aru saan, on see kokkuhoid tähendanud äh, seda, et lihtsalt on kokku tõmmatud, aga mitte midagi ei ole muudetud, aga reformivaldkondi, kus äh, aitaks läbi uuenduste midagi ära teha, on päris palju, aga sellest räägin võib-olla natukene hiljem lõpetuseks äh, oleme vaatluse alla võtnud ka selle, kuidas kõige paremini äh, teha planeerimistööd ja sellepärast me siis järgmisel äh, aastal keskendume peaasjalikult käitumiskoodeksi täitmise seiramisele. ma tahaksin nüüd noppida välja mõned teemad, mis minu jaoks on eriti olulised kõigepealt kutseline sõltumatus. kutseline sõltumatus hõlmab endas paari aspekti. kõigepealt siseriiklike statistikaametite loomine ja see, kuidas nad on seotud ülejäänud poliitiliste struktuuride ja nende eest vastutavate ministeeriumitega. teine valdkond, mis siin huvi pakub, on äh, statistikaametite juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine. ja võiks ju eeldada, et äh, aastal kaks tuhat kaksteist äh, Euroopas selline asi probleeme enam ei tekita. aga meil on siiski olnud paar juhtumit Euroopa Liidus, kus statistikaametite juhtide ametist tagasiastumine on äh, juhtumisi kokku sattunud äh, valimistega riigis. loomulikult iga kord, kui me selle teema tõstatame, öeldatakse, öeldakse meile, et see on olnud täiesti juhuslik, sellel ei ole poliitikaga, veel vähem valimistega üldse mitte midagi tulemust ja ammugi mitte valimistulemustega, aga sõltumatu statistikaameti juhtide ametisse nimetamisel on tagatud küll paberil aga isegi kui mul ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, arvan ma siiski, et paljudes riikides on äh, küll niimoodi, et äh, eeldatakse, et äh, valimistulemuste taustal Statistikaameti juht astub tagasi ja uus valitsus nimetab ametisse uue need inimesed kõik võivad olla väga pädevad sta- statistikud ja juhid aga loomulikult äh, see paneb tohutu surve süsteemile ja tähendab ka seda, et võib-olla statistikud siis äh, juba ette äh, lähenevad asjale nii, et tuleb leida valitsuse meelsed lahendid. aga nüüd statistika kogumine, metodoloogia, andmeallikad ja andmete jagamine selles osas äh, ma tahaksin rõhutada, et see töö peab olema täiesti vaba igasugusest poliitilisest survest. sest muidu tekivad sellised olukorrad, kus lühiajalised poliitilised kaalutlused äh, hakkavad äh, peitma ebameeldivaid poliitilisi arenguid nii et mina arvan, et see punkt äh, on üks äh, peamistest aspektidest, äh, mis peab olema pideva vaatluse all. teine roll, mis meile on antud ja millega me peame pidevalt tegutsema on see, et just nimelt nendes liikmesriikides, mis on föderaalriigid, on statistikaametitel, siseriiklikel statistikaametitel koordineeriv äh, roll ja Eurostat äh, esimene võrdsete seas peab saama ka oma töö äh, parematele alustele, teda peab paremini toetama ja nende tööga peab arvestama poliitika, poliitilistes otsustes samuti. me oleme teinud ka soovituse, et äh, selleks äh, suurendada ülevaadet äh, statistika kohta ja parandada seda, võiks Statistikaametitesse tuua sõltumatud nõuandekogud, kes hindaksid siis seda, kas käitumiskoodeksist peetakse kinni ja ideaalis ma tahaksin, et sellesse nõuandekogusse kuuluksid siis äh, liikmed, kes äh, mitte ainult ei tule sama liikmesriigi äh, huvitatud ähm, osadest, vaid et ka teiste riikide kolleegid või ka Eurostati kolleegid oleksid nendes nõuandekogudes esindatud. ma arvan, et sellest oleks esiteks palju kasu kvaliteedi parandamiseks, aga aitaks meil kindlasti ka üheskoos kasvada äh, paremateks äh, statistikapakkujateks. sõltumatuse äh, olulisus ja statistikaametite juhtide värbamisest ja lahtilaskmisest ma juba rääkisin aga see on võimalik ainult siis, kui paigas on siseriiklikud läbipaistvad reeglid, mille kohaselt oleks väga raske mm, äh, nõu, eeldada ühe või teise juhi äh, tagasiastumist. ja ülejäänud äh, mm, soovitused on siis kirjas meie raportis. lisaks sellele suhted Statistikaametite ja vastustavate administratiivkogude vahel on samuti olnud meie töö keskmes ja me oleme teinud mõned soovitused, mis puudutab ähm, andmete kogumist ja tõhusust. kõikides haldusüksustes on tänapäeval komme pidada ennast erakordseks ja öelda, et äh, minu pädevusvaldkonnas ei ole küll kokkuhoid äh, võimalik, sest et meie ju ometigi oleme kõige olulisem alustala üldse kogu haldussüsteemis. ma olen oma elus kokku puutunud paljude haldusüksustega ja puutun ka praegu nendega palju kokku ja ma ei ole veel kuulnud äh, seda, et kõikides liikmesriikides, et üheski liikmesriigis oleks keegi, kes ütleks jah, muidugi, ajad on rasked ja me oleme valmis äh, sellega, et meie eelarvet kärbitakse. aga mulle tundub, et statistikud on küll nõustunud sellega, et äh, kui eelarveid kärbitakse kõikides liikmesriikides, siis need kärped ilmselt tabavad ka statistika kogumist mõned liikmesriigid on äh, seadnud äh, märksa suuremad kärped Statistikaametile kui teistele siseriiklikele institutsioonidele, näiteks uuemates liikmesriikides, aga äh, mõnedes liikmesriikides on need ähm, kärped olnud isegi allapoole keskmist ja isegi nendes liikmesriikides, kes on praegu väga rasketes oludes üldiselt on siis tulemuseks see, et äh, palgad langevad ka nominaalses mõttes, personali tõmmatakse kokku nendes üksustes äh, siis ei ähm, äh, võeta enam uusi inimesi tööle nende inimeste alusel, kes on pensionile läinud või töölt lahkunud. statistika tegelikult on näidanud seda, et äh, statistika kasutamisel võib ka olla tõhusam ja et on võimalik äh, kriisi ära kasutada selleks, et äh, natukene järjepidevamalt kokku hoida noh, näiteks võib väldida seda, et siseriiklikul tasandil ei tekitataks statistikas topeltkasutust, et mikroandmete jagamine oleks tõhusam andmevahetust oleks mõistlik hoogustada institutsioonide vahel ja nii edasi. kaubandusstatistika näiteks puhul on üsna tavaline see, et impordi ja ekspordi poolt vastutavad institutsioonid kasu-, koguvad nii-öelda topeltinfot statistika kohta juba aastakümneid ja sellel ei ole mitte mingisugust lisandväärtust välja arvatud see, et osa saad- äh,, haldusstruktuurides tekitab see lihtsalt äh, äh, häireid äh,. sellepärast, et poliitilise huvi äh, äh poliitiline huvi ei ole alati äh, kõikide üksuste puhul ajas ühesugune. on liikmesriike, keda praegu äh, väga piinavad sellised küsimused nagu isikuandmete kaitse. mina ise tulen liikmesriigist, kus seda põhimõtet äh, hoitakse väga kõrgelt aus. aga ma ei ole sugugi äh, veendunud, et kõikides instantsides üle Euroopa see vajalik oleks, vähemalt niisugusel määral selleks, et andmekaitse et andmeid kaitsta. ma arvan, et äh, kõik osapooled võiksid poliitilise pilguga selle asja natukene äh, pidevalt üle vaadata ja siis kujuneks tõeline Euroopa statistiline süsteem, mis äh, vabastaks siis ühtlasi ka ressursse, sellepärast et ressursside kitsikusega on, on kimpus kolleegid nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil sellepärast et ka Eurostati puhul on meil ressursiga raskusi ja see võib äh, oluliselt äh, mõjutada nende tööd äh, ja negatiivses suunas, kui me ei suuda midagi ette võtta. ma arvan, et lahendusi on läbi parema koostöö par,, läbi parem, läbi selle, et andmeid kasutatakse tõhusalt ja et kujuneks välja kahekümne seitsme, varsti kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel ühtne statistiline süsteem, et ei oleks see praegune lapitekk, kus meil on kakskümmend seitse erinevat äh, statistikaametit, lisaks sellele Eurostat, kes teeb tohutult väärtuslikku tööd, aga äh, siiski minu meelest äh, arenguruumi Euroopa lisu, Euroopa Euroopa me-, euroopalikumaks muutmisel on. üks teema, mis mul on väga südamelähedane ja ma sellega lõpetan. nimelt konfidentsiaalsuse nõuded. sellega me näitame ka rahvale öö, et äh, statistikutel ja poliitikutel on ühtne eesmärk koostada usaldusväärset äh, ja usutavat statistikat. Eurostatil on äh, selline koostöökanal paigas ja Kreekal ka see on vajalik selleks, et me tõesti saaksime toota usaldusväärset statistikat ja, ja tõstaksime teadlikkust avalikkuse seas selles osas, et seda tehakse, et neid andmeid kogutakse usaldusväärselt ja kindlasti on see motiveeriks jõuks ka nendele inimestele, kes ähm, tahavad äh, statistika äh,, vabandust, andmete kogumise ja jagamise osas äh, natukene paremat ülevaadet omada. minu suureks hämminguks ei ole mitte ükski teine liikmesriik peale Kreeka astunud ühtegi sammu selles äh, suunas et äh, sellistele äh, usaldusväärsuse mm, nõuetele alla kirjutada, kuigi see on Euroopa eesmärgina välja käidud. nii et igasugune mõju teiepoolne selles vallas, äh, mul nimelt kogemus näitab, et teie mõju on tohutu, oleks teretulnud see teeniks eh, head eesmärki, sellepärast et lõppkokkuvõttes oleme me kõik huvitatud sellest, et eh, poliitikaid langetatakse tõendite alusel ja et need tõendid omakorda baseeruvad eh, usaldusväärsetel andmetel ja selleks, et need andmed tõesti oleksid usaldusväärsed, on vaja seda, et need inimesed, kes neid andmeid koondavad, on äh, vabad igasugustest äh, lühiasjal, lühiajalistest ähm, surveavaldustest. sellega ma lõpetan, võib-olla ma juba rääkisingi liiga kaua, aga te ütlesite, et meil on kuni tund aega, nii et ise olete süüdi. suur tänu. siin ei ole väga palju äh, liikmeid, aga sellegipoolest ma teadsin, et teie oskate isegi statistika huvitavaks muuta meie eesmärgid on mitmes mõttes ühesugused äh, ja kui rohkem küsimusi kellelgi ei ole, siis esitan omalt poolt mõned küsimused. meie parlament on tõesti usaldusväärse statistika kallal väga palju tööd teinud, mitte ainult selle viimase ametiaja jooksul, vaid ka parlamendi eelmiste ametiaegade jooksul ja mina ise olen pidanud seda koormat äh, suures osas vedama koos äh, härra Edward Cicluna, meie aseesimehega ja määrust äh, kaks, äh, kakssada kakskümmend kolm kahe tuhande üheksandast aastast praegusel hetkel muudetatakse, muudetakse ja sel reedel on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et teie viimase kommentaari võime võib-olla nende, selle töö käigus kuidagi sisse lõimida meie töösse ja kui teie aruandes on veel mingisuguseid inspiratsiooniallikaid, teiepoolseid soovitusi, mida, mille kallal me peaksime tööd jätkama, siis äh, juhtige meie tähelepanu sellele, sellepärast et statistika kvaliteet on meie kõigi jaoks südame peal. ja me mõtlesime, et võib-olla me peaksime ka ESCAP-i mainima äh, Eurostati äh, peadirektori ametisse nimetamisega protsessiga seoses. kas teie näete endal mingisuguseid ülesandeid äh, näiteks peadirektori valimismenetluses? ja siis professionaalne sõltumatus. kuus paketis me juba rääkisime sellest asuliselt ja liikmesriigid olid meie almusel nii-öelda ja meie armul. Äh, ja seetõttu äh, me tegime üsna teadliku sammu äh, seda sisse tuues. nii et me võime jätkata tööd selle kallal. samuti sõltumatud nõukogud on samuti väga huvitav mis puudutab andmeid, siis mainisite importi, eksporti. ja üllatav on see, et äh, kui vaatame, mida riigid arv-, oma arvates äh, ekspordivad ja impordivad, äh, siis tulemused ei anna, ei, ei, ei sobi kuidagi kokku, sellel on oma põhjused muidugi aga oleks tore, kui me saaksime need asjad kontrolli alla, nii et me teaksime, mis mis on selle täpsed põhjused, äh, minu jaoks on siiski see konfidentsiaalsuse küsimus äh, ja see, et liikmesriigid oma suva järgi äh, vaatavad, mida nad, milliseid andmeid nad kasutavad SKT-d arvutades, kas me ei peaks kuidagi ühtlustama seda, minu jaoks oleks see mõistetav. kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta, mida me võiksime teha, et seda saavutada? ja kuna no, mina olen raportöör, siis äh, siis need tingimuslikud kohustused, ähm, tingimuslike kohustus, äh, kohustuste kohase aruande esitamine, äh, kuna mina olen kahe tuhande kümnenda aasta teemaga tegelev raportöör, siis see on meie jaoks praegu väga oluline ja siis Eurostati metoodika kas Eurostati metoodikaga on kõiki tingimuslikke kohustusi äh, hõlmatud ja kas andmed on piisavad selles valdkonnas? Loa Infeld, kaks lühikest küsimust minu poolt sellepärast et see teema on minu jaoks uus, alustasin sellega tutvumist eelmisel aastal, ka mina arvasin alati, et statistika oli igav ja kohe, kui see koolis enam kohustuslik polnud, katsusin ma hoiduda sellest nii kaugele kui vähegi võimalik aga statistika tähtsus on, muutub mulle üha selgemaks, mistõttu ma leian, et on murettekitav et iga kord, kui me räägime sellest teemast, siis äh, räägitakse uutest äh, juhistest, eeskirjadest, koodeksitest, kokkulepetest, aga rõhutatakse alati, et rakendamine pole piisav ja on puudulik. ja kui me nüüd vaatame, kuidas meie poliitika lah-, lähtub alati statistikast, siis on see ju väga murettekitav. Äh, kui mäletate, siis pool aastat tagasi tundsime me muret selle üle, kas Hispaania esitatud statistilised andmed on ikka usaldusväärsed. rohkem ma pole sellest midagi kuulnud, kas tähendab see seda, et Hispaania andmetega on nüüd kõik korras või, äh, või kuidas? Hispaania on ju vägagi meie tähelepanu keskmes praegu. ja siis veel, oma aruandes mainite ka, ka sanktsioone, mida rakendatakse juhul, kui liikmesriigid on äh, andmete, andmeid manipuleerinud või esitanud teadlikult eh, ebaõigeid andmeid ja ka kuus paketiga seoses eh, rõhutasime, et meil on vaja sellist vana moodsat lähenemist, kus liikmesriigid rakendavad üksteiste suhtes sanktsioone, nii nagu paljudes muudes valdkondades seda tehakse. aga meie tahaksime, et, eh, et komisjon teeb sanktsioonide kohta algatusettepanekud ja ma arvan, et see teemavaldkond on oluline ja mulle tundub, et me ei pööra sellele piisavat tähelepanu. rohkem keegi ei soovi küsimusi, nii et Toomas, palun. kõigepealt äh, võib-olla teema, mis äh, on äh, seotud nii meie tööga kui ka statistikamäärusega kakssada kakskümmend kolm. meie aruanne on väga hästi kooskõlas teie raporti ja projektiga millega ma olen tutvunud, usalduse tekitamise vajadus äh, liikmesriikidele esitatav üleskutse selles suunas, siis ettepanek sõltumatute nõuandekogude loomiseks ja et need nõuandekogud esindaksid Euroopa huvide läbilõiget, mitte nii-öelda liikmesriikide huvide läbilõiget. siis äh, liikmesriikide statistikaasutuste juhtide ametisse nimetamine ja nii edasi. ja ka peadirektori sõltumatuse tagamine Need on väga olulised, aga need peavad olema ka praktiliselt teostatavad äh, juhtnöörid. loomulikult liikmesriigid, kui me liikmesriikide poole pöördume, kinnitavad meile, et äh, et kandidaat äh, on sõltumatu ametialaselt ja ja SKP roll seoses Eurostati juhi ametisse nimetamisega, see jääb meie volitustest siiski päris kaugele ja tegelikult äh, ma ei arva ka, et meie volitused peaksid äh, see, seda hõlmama meie ülesandeks on aidata näiteks Kreeka statistikaameti juhil jääda mitte ainult de jure, vaid ka de facto sõltumatuks ning on väga kogu selle nõukogu nõuandekoja juures on Kreeka temaatika väga tuntav ja aga ma ei hakkaks seda Kreeka asja ja ametisse nimetamisi Kreeka nõuandekoguga seoses välja tooma siin. sest et ka mõned teised liikmesriigid peaksid tegema seda, mida Kreeka on olnud sunnitud tegema. mõned teised teemad, mida siin mainiti suurem osa äh, ei ole seotud meie pädevustega, kuid äh, tingimuslikud kohustused on olnud mulle nisa-, nii isiklikuks hobiks juba mõnda aega, sellepärast et äh, liikmesriigid on kasutanud seda manööverdamisruumina äh, Maastrichtigi tingimustest lähtuvalt kohustuste asemel rakendanud tingimuslikke kohustusi ja äh, kui tegemist on äh, riskivabade kohustustega, siis ei, ei ähm, minda üle tingimuslike äh, kohustuste juurde, nii et see riskielement tuleb siin alati mängu ja, ja, ja subjektiivne ootamise periood. nii et meil ei teki kunagi sellist tingimuslike äh, kohustuste katastrit, mis oleks usaldusväärne nagu võlga ja riigieelarve puudujääki puudutav, puudutav statistika, aga ma arvan, et siiski me oleme saavutamas mingit ülevaadet nendest tingimuslikest kohustustest, aga me ei ole veel päris ideaalini jõudnud siis kõigepealt tingimuslikud kohustused, me peaksime need kontrolli alla saama ja teiseks need, need andmed, mida me kasutame poliitiliste otsuste aluseks, peavad olema võimalikult objektiivsed ja asjakohased, sellepärast et mm, majanduspoliitilised otsused iseäranis euroalal on rohkem muutunud automaatseks ja vähem poliitilisteks valikuteks praegu ja sellisel juhul äh, ei peaks me mitte ainult kahekordselt kontrollima andmeid, äh, vaid äh, tegema seda kolme- või neljakordselt. kui otsustel on tõsised finants- ja tagajärjed liikmesriikide jaoks, siis peavad andmed, millest lähtutakse, olema esitatud kvaliteet, kõrge kvaliteediga, sõltumatu, äh, heade sidemetega statistilise ameti poolt, ei tohi olla selliste rikutud äh, andmetega, mis on äh, mõjutuste poolt moonutatud. võin tuua teile väga palju näiteid erinevatest liikmesriikidest, iseäranis üheksakümnendate lõpu ajast, kui meil oli Euroopa rahaliidu kolmas etapp käsil ja selline statistiline liigutamine, liigitamine pakkus äh, liikmesriikidele rohkem huvi, oli rohkem nende huvides kui äh, rahanduslik distsipliin kui selline. siis äh, liikmesriikide esitatud andmed ja nende usaldusväärsus, mainisite siin Hispaaniat mina ei peaks siin Eurostati äh, nimel kõnelema, kuid mul on olnud, olnud mõningaid äh, läbirääkimisi ka liikmesriikide andmete esitajatega ja mõnikord tuleb lihtsalt äh, kontrollida andmeid nii riigieelarve puudujäägi, võla kui agregaatide kohta äh, ja seda isegi piirkondlikul ja mõnikord ka lausa kohalikul tasandil. nagu me kõik teame, Hispaania puhul liikmesriigi tasandil esitatud andmed on olnud suures osas äh, usaldusväärsed kõrvalekalded äh, riigieelarve puudujäägi äh, kõrvaldamise eesmärkidest ei ole olnud suured äh, liikmesriigi tasandil, kuid piirkondlikul, kohalikul tasandil sotsiaalkaitsesüsteemidega seoses on meil aga tõsiseid probleeme. ja on andmeid, äh, mis ei kajastu lihtsalt äh, liikmesriigi tasandi arvestuses nii palju siis äh, sellest ja rõhutaksin veel kord, äh, et mikroandmete äh, piiriülene vahetamine liikmesriikide statistikaametite vahel aitab um, andmeid muuta usaldusväärsemaks ja sidusamaks, täielikumaks ja ka vähem ressurssi nõudvateks. nii et kui kutsute mind tagasi aasta pärast, et tutvustada teile meie SKP viiendat aasta aruannet, siis loodan, et mõningate teemavaldkondade puhul oleme me saavutanud vähemalt mõningast edu ja see edu äh, ei ole äh,, on osaliselt kindlasti ka tänu teile. suur tänu, kas kellelgi on veel küsimusi? Toomas, siiski suur tänu. tahaksin küsida härra Viiserilt äh, ühe küsimuse. Euroopa Liidus tahame me rohkem Euroopat. me ei taha tsentraliseeritud Euroopat, kuid me tahaksime, et otsuseid langetatakse Euroopa tasandil, mitte lihtsalt ei kuulutataks neid Euroopa tasandil. meil on vaja mehhanisme, meil on vaja institutsioone ja, ja ka statistilist haldamist statistika haldamist. Äh, ma ei kahtlegi selles, et sellel on väga tähtis osa. Euroopa äh, statistika haldamise nõukogu on äh, alati pakkunud oma abi ja me ei taha alati, et otsuseid langetatakse Brüsseli tasandil. ja selleks, et me seda ei teeks, on vaja aga liikmesriikide poolset panust. kuidas aga on koostööd äh, liikmesriikide asutustega, asjakohaste asutustega, kas te teete koostööd sellepärast, et te olete sunnitud selleks, see on meie jaoks väga vaevaline? ja need andmed, mis on teie käsutuses, kas te peate esitama andmeid äh, neli korda aastas või sõltub see mm, teemavaldkonnast ja on juhtumipõhine. okei okay,, Antolin. Sí, muchas gracias. Eh, cuando se... Suur tänu me rääkisime majanduse juhtimise kuus äh, paketist, siis rääkisime ka sellest raamistikust, äh, milles peaks toimima meie riigieelarved ja Hispaania autonoomsed äh, kogukonnad pidid esitama omalt poolt andmeid iga kuue kuu tagant. nüüd, kuna meil on eelarveraamistiku direktiiv hakkab tulemas, siis tuleb seda teha kord kuus, sedasama tuleb, peab tegema ka meie sotsiaalkindlustussüsteemis me tegeleme endiselt äh, kuuspaketi jõustamisega. tegemist on üleminekuajaga, ma tahaksin kuulda, kuidas on lood liik-, teistes liikmesriikides ja kas me suudame täht-, seatud tähtaegadest kinni pidada. More? No, so. rohkem küsimusi paistab ei ole, sellisel juhul palun suur tänu. ma arvan, et me ei peaks SKB suutlikkust üle hindama. meie oleme need, kes peaksid statistika haldamise äh, eest hoolt kandma ja nõu, meile makstakse selle eest, et me nõu annaksime. ja igav meil seda tööd tehes ei ole paljud äh, nendest teemadest, mida mainisite, on äärmiselt olulised äh, ja kui mind pandakse kuskile ruumi luku taha ja öeldakse, et äh, koosta nüüd hea stat-, Euroopa statistika kogumise juhend, siis tõenäoliselt Euroopa Keskpanga süsteem oleks mulle tõsiseks inspiratsiooni allikaks neil on väga head, heade ühenduslülidega süsteem, mis on, toimib praegu paremini kui Euroopa statistika valdkonnas, siis liikmesriikide statistikaametid oleks vormiline sõltumatus aruandluskohustus liikmesriikide parlamentide ees tõenäoliselt oleks selline, nagu äh, suuremas osas liikmesriikides ja keskpangas. ja aruandluskohustus äh, ja haldussüsteemid, juhtimissüsteemid, äh, nende üle võib kindlasti veel põhjalikult mõtiskleda praegu see võib-olla ei ole päris täpselt nii, mõned ütleksid mulle, et äh, see kõik on ainult unistus, äh, kuid äh, meil peavad olema oma eesmärgid, noh samas ei tohiks me meelt heita, kui me seda eesmärki kohe järgmiseks aastaks ei saavuta, aga mingi pikaajalisem eesmärk, ideaal peaks siiski olema. hoolimata sellest, et meie nimetuses SKAP on see G, mis esindab haldamist kuid äh, meie ei peaks esitama kõiki andmeid, meil peaksid olema ühtlased reeglid selle kohta, kuidas äh, me andmeid esitame ja milliseid andmeid me vahetame. ja mõnikord äh, usun ma, et liikmesriikide õiguslikud tingimused ei äh, taga alati äh, samasugust äh, andmekaitset indiviidide ja üksikisikute jaoks, rohkem ma selle kohta ei ütleks praegu, aga võimalikud parendused juhtimises, halduses muudaks ka statistika kvaliteedi paremaks asjakohasusema, asjakohasemaks ja aitaks äh, neil muutuda ka paremaks äh, poliitiliste otsuste aluseks. Te mainisite mõningaid äh, poliitilisi Euroopa Liidu teemasid. kui me võtame meie jooksev eelarve bilansi kõikides ähm, riikides, äh, siis te eeldaksite, et, äh, et lõpptulemus peaks olema null, aga nii see päris ei ole. ma ei tea, äh, kes siis sealt oma kasu oma taskusse kuskile paneb, keegi seal kuskil on siis ähm, andmete esine, esitamise perioodilisus, ähm, seda võiks parandada ja iseäranis piirkondlikul ja kohalikul tasandil. aga ma pean tunnistama, et äh, ma ei tea, kui kaugele liikmesriikides praegu ollakse, on, on jõudud rakendumise osas. kõrvalekalded võivad olla aktsepteeritavad kuid sõltuvalt äh, sellest, kas äh, väiksematel üksustel on äh, olulised osad liikmesriigi eelarvest äh, ja millised on nende defitsiidi võimalused ja volitused. kõik sõltub olukorrast, ma ei tea, kuhu me praegu praktikas jõudnud oleme, me teame, kui tõsiselt Hispaania valitsus pingutab praegu selleks, et andmeid koguda kontrollida ja levitada. ja see on praegu kõik, mida ma selle kohta saan öelda. suur tänu! äärmiselt huvitav on see kõik, nagu alati, ja minule andis igal juhul päris palju mõtlemisainet, nüüd ma siis ei mõtlegi nii enam kapitalinõuete peale, vaid mõtlen hoopis statistika peale täna pärastlõunal. ja ITER kaks tuhat kümme ettepanekus äh, äh, tegeleme ka nende tingimuslike kohustusega, kohustustega piirkondlikel tasanditel. meie töö ei ole olnud piisavalt kiire, me ei ole saavutanud, mida oleme soovinud nii kiiresti, kui soovime, kuid äh, igal juhul on kõik praegu natukene siiski parem kui varem ja ka kuus paketi puhul nägime, et taheti esialgu lubadusi anda, aga, aga andmeid siiski esitada ei soovitud ja ka see, e, nüüd oleme juba saavutanud mingisugust edu. ja kui teil on mingisuguseid konkreetseid äh, ettepanekuid, siis oleme nendest väga huvitatud ja äh, hoolimata sellest, et meil on palju ideid, on kõik uued ideed teretulnud. ja nüüd siis on meie praegune koos-,